mulle teatate, et vastavalt kodukorrale esitati taotlus eh, kolleeg Šimanskilt saadikupuutumatuse võtmiseks. võtan selle teadmiseks ja see kantakse ka selle istungi